<clears throat> suur tänu, mu daamid ja härrad. ma paluksin eh, teil istuda oma kohtadele, ma edastan teile valimiste tulemused. ja tulemused on eh, siis järgmised, mis puudutab Euroopa Parlamendi asepresidentide valimist. seitsesada kolm hääletanud mitte kehtivaid sedeleid neliteist, see tähendab, et kuussada kaheksakümmend üheksa kehtivat sedelit ja nüüd loeksin ma ette kandidaatide nimed pinges sada kaheksakümmend üheksa, härra Alvaro Angelili kolmsada kuusteist, proua Düran sada kaheksakümmend kaks, härra Karas kolmsada viis, Martines Martines kuussada seitsekümmend kuus, Macmillan Scott kakssada kakskümmend viis, härra Papastamkos kolmsada kakskümmend neli, härra Pitella kolmsada kuus, proua Podimata kakssada kuuskümmend üheksa, härra Potassevits kus kakssada kuuskümmend seitse, härra Šurjan kakssada viiskümmend kuus, härra Tarand sada neli, härra Vidal Quadras kolmsada kakskümmend viis, härra Vlasak, sada üheksakümmend kuus, härra Viiland, kakssada kuuskümmend kaheksa. ja sellega ei saanud mitte keegi esimeses voorus absoluutset häälteenamust ja see tähendab siis seda, et neliteist kohta lähevad teise vooru. ja seega ma paluksin kandidaatidel või küsin kandidaatide käest, et kas kõik kandidaadid soovivad esitada oma kandidatuuri teiseks vooruks. ma sõnastan ümber oma küsimuse, kas kandidaatide hulgas on kedagi, kes sooviks oma kandidatuuri tagasi võtta? nii ei ole ja seega võtame teiseks vooruks sama kandidaatide nimekirja, kõik esimese vooru kandidaadid lähevad edasi teise vooru ja nüüd ma paluksin siis hääletuse läbiviijatel asuda oma kohtadele ja hääletame samu isikuid die stimmzettel werden gedruckt ich erwarte sie jeden moment me äh, trükime hääletussedelid, ma loodan, et me saame võimalikult kiirelt hääletussedelid kätte ja ma paluksin, et hääletuse läbiviijad asuksid oma kohtadele. ja ma palun teilt kannatlikkust Eh, nii kauaks, kuni me saame hääletussedelid kätte ja hääletussedelid on trükitud. ja seega ma esitan veel kord küsimuse nüüd, et kas hääletuse läbiviijad on oma kohtadele asunud? Noh ma loen teile uuesti nimed ette. härra Borsellino, härra Sooga härra Panajotu, härra Bokk, härra Bago, härra Kalinovski, härra Kalfin ja härra Veredo Rodeides. ma paluksin teil aluda kohtadele, muidu ei saa me hääletusega alustada. ja kas te võiksite mulle märku anda, kui te valmis olete, kui hääletuse läbiviijad on oma kohtadel Darf ich noch mal fragen, ob die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer ma helistan uuesti küsimuse, kas hääletuse läbiviijad on oma kohtadel, kas me võime, kas te võiksite mulle märku anda?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 hääletuse läbiviijad, kas keegi on puudu hääletuse läbiviijatest? proua Borsellino on kohal, härra Sogo? härra Sogo? härra Panajotov? härra Pokk? härra Pagu? Yeah, he's there. Herr Kalinowski. Herr Kalfin. Herr Kalfin. <laughs> okay ich darf die ich darf jetzt die vcs bitten die saaldiener bitten die stimmzettel zu verteilen. ma paluksin saali teenijatel välja jagada hääletussedelid. Okay. Bitte die Stimmzettel zu verteilen. Äh, kas äh, oleks võimalik laiali jagada hääletussedelid? ma arvan, et mul ei ole enam vaja meelde tuletada, milline hääletusprotseduur on täpselt sama nagu esimeses voorus. et äh, märkige ära neljateistkümne kandidaadi äh, nimi ja hääletussedel ei ole kehtiv, kui te märgite ära rohkemate kandidaatide nime. ja samuti, kui te ei märgi ära ühtegi kandidaati. Die Abstimmung ist eröffnet. hääletus on alanud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 peaks leidma aset siis homme, aga teise vooru tulemused saavad teatavaks täna õhtul Darf ich fragen, ob alle Abgeordneten ihre Stimme abgegeben haben? ma tahaksin teada, kas kõik saadikud on nüüdseks hääletanud? roheliste fraktsiooni liikmed no nii kiiresti ka nüüd jooksma ei pea ma tahaksin ka hääletuse läbiviijatelt küsida, kas ka nemad on hääletanud. kas hääletuse läbiviijad ka hääletasid? hääletuse läbiviijad on hääletanud või nad teevad seda parasjagu kas kõik kolleegid on oma hääletussedelid äh, ära andnud? üks hetk, kas kõik kolleegid on oma hääletussedelid ära andnud? palun, kas te tahate ähm, päevakorra kohta midagi öelda? presidente non propriamente un richiamo al regolamento però mi sembra. Ehm, ma arvan et äh, hämmastav on see et euroopa parlamendi hääletus äh, toimub äh, selliselt kus hääletamine ei toimu täielikus salastatuses kolleegid äh, liiguvad ringi ja vaatavad üle õla, kuidas äh, hääletatakse. igas parlamentaarses kojas peaks olema sellised äh, kabiinid, kus saaks salastatult hääletada, ma loomulikult ei taha seda mm, homme juba näha, aga palun võtke seda tulevikku silmas pidades arvesse. jah, suur aitäh, kallis kolleeg, ma võtan seda arvesse lugupeetud daamid ja härrad, äh, äh, lugupeetud parlamendisaadikud, kas te kõik olete nüüdseks hääletanud? kas hääletuse läbiviijad on ka hääletanud? jah, äh, selline